E, koleżanki i koledzy. kolleegid, palun istuge oma kohtadele. I would like to continue. ma sooviksin jätkata äh, härra Martinese avaldust, mille ta tegi paar tundi tagasi Wczoraj po południu w Hiszpanii eile pärastlõunal toimus Hispaanias Murcia provintsis maavärin. vähemalt kaheksa inimest sai surma, väga paljud on haavatud. asepresident härra Martines kõneles sellest mõned tunnid tagasi. Euroopa Parlamendi nimel tahaksin avaldada kaastunnet ohvrite peredele ma loodan, et kõik need inimesed, kes on saanud vigastada, paranevad kiiresti ning me hindame neid jõupingutusi, mis koha peal on tehtud. mina äh, saadan äh, kaastundeavalduse Hispaania võimudele. Cristina Gutierrez soovis sõna, palun suur tänu, härra president, teie ähm, kaastunde avalduse eest ning teie solidaarsuse eest. Lorga katastroof äh, veel on alles kujunemas, me teame, et äh, surma on saanud kaks äh, lapseootel naist ning üks laps mitusada haavatud, kaheksakümmend protsenti linna hoonetest on kahjustatud, nii et hetkel on olukord selline, et inimesed elavad lageda taeva all osa Lorca elanikest äh, on kaotanud ka oma töökoha füüsiliselt ja seega on äh, kaotanud nad ka kogu oma lootuse ning igasugused võimalused. Lorcas elab seitsekümmend tuhat inimest, kakskümmend protsenti neist on sisserändajad Lord Kalin võttis need inimesed sinna lahkelt vastu ning laskis neil eda-, üles ehitada oma elu. nii et toetage meie Lorca elanike institutsioonidena selleks, et ka Lorca elanikud saaksid oma elud uuesti üles ehitada. me peaksime neile näitama, et Euroopa Liit ei jäta kedagi kõrvale, nii et peame seisma nende kõrval ning pakkuma neile praegusel raskel hetkel uusi võimalusi. paluksin ühe minuti vaikust E, aitäh, niisiis minutine leinaseisak, palun tõuske kõik.